sellega on arutelu selles punktis lõppenud, hääletus toimub pärast arutelude lõppu ja nüüd vastavalt päevakorrale äh, arutame olukorda Birmas ja nüüd ma annan sõna kohe resolutsiooni autorile, proua de Kaiserile. suur tänu, president. Birma olukord äh, üha halveneb ja firmas on mitmeid inimõiguste rikkumisi valitsuse poolt inimeste vastu ja äh, Nobeli preemia laureaat Aung San Suu Kyi on vahistatud või koduaresti pandud äh, kuni valimisteni ja tal ei lasta osaleda valimistel. Äh, valitsus on otsu-, öelnud, et nemad tahavad toetada üleminekut demokraatiale ja see peaks viima valimisteni, aga kui valimised toimuvad vastavalt põhiseadusele, mille on koostanud tegelikult sõjaväe esindajad, siis sellisel juhul see muudaks legitiimseks viiskümmend aastat kestva sõjaväelise režiimi ja annaks sõjaväele kakskümmend viis protsenti parlamendikohtadest Hiina, India ja Venemaa. me loodame, et nemad jätkavad äh, ait-, et nemad endiselt aitavad meid äh, äh, inimõiguste rikkumised leppi, äh, lõpetada nii, et see demokraatlik üleminek ei muutu lihtsalt ainult poliitiliseks farsiks. suur tänu ja järgmisena anname üheks sõnamiks, üheks minutiks sõna härra Kasmarekile. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, valimiste väljakuulutamine esimest korda kahekümne aasta jooksul muudab meid tavaliselt optimistlikuks, see annab meile lootust üleminekule, demokraatiale, aga kahjuks väga paljud meie hulgast ei usu, et Birma puhul need valimised, mida kuulutatakse, mis välja kuulutatakse aasta lõpuks, saavad olema demokraatlikud ja õiglased ja tegelikult tooksid äh, demokraatlikke muutusi. Birma režiim on olnud probleem, mille vastu me oleme püüdnud võidelda juba aastaid, oma resolutsioonides oleme me korduvalt mõistnud hukka inimõiguste rikkumisi, valimisi, mis Birmas on igapäevaseks nähtuseks. me ei saa Birma rahvale öelda, kuidas sellist, selliseid arenguid peatada, minu arvates ainult ühine tegutsemine võib tulemusi tuua. ühine, mida see tähendab, naaberriigid na, riigid, kes kellel on kaubavahetus selle režiimiga, Hiina, Venemaa, Äh, Euroopa Liit, ÜRO, Ameerika Ühendriigid, ainult äh, kõikide nende partneritega ühiselt suudame me muutusi ellu viia. suur tänu ja järgmisena anname sõna proua Vergiale, palun kaks minutit. suur tänu Birma on elanud sõjaväelise režiimi tingimustes alates seitsmekümne teisest aastast ja tegemist on olnud ühe kõige repressiivsema režiimiga kogu maailmas. viimased demokraatlikult valitud parlamendiliikmed valiti, kes valiti tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal, need võeti vahi alla ja nad olid sunnitud tagasi astuma. Birmas on väga palju poliitilisi poliitvange, väga palju budiste on poliitvangide hulgas, kes osalesid kahe tuhande kaheksanda aasta rahumeelsetes meeleavaldustes, nad on siiamaani vangides, võib öelda, et lausa et sada tuhande, sadu tuhandeid Birma immigranti elavad Bangladeshis ja mujal tingimustes, mis on väga kehvad, nad satuvad inimkaubanduse ohvriks, kümneid tuhandeid inimesi on ümber asustatud vastu, vastupidiselt nende soovile ja sellises olukorras on iseäranis ohtu sattunud ajakirjanikud, vähemalt neliteist ajakirjanikku on praegusel hetkel vangistatud. ja täna ma tahaksin viidata konkreetselt äh, Lalavinile, kes on noor ajakirjanik, kakskümmend viis aastat vana, kes mõisteti kahekümne seitsmeks aastaks vangistusse sellepärast, et ta illegaalselt tõi riiki äh, mootorratta, kuna ta julges äh, minna budistlikusse äh, kloostrisse ja külastada seda kloostrit. me oleme kuulnud uutest valimistest ja just nagu proua Kaiser, ma arvan, et nende valimiste ainukeseks eesmärgiks on tegelikult muuta legi-, legitiimseks praegune valitsus ja seetõttu me saame selle valimiste tulemuste suhtes olla ainult skeptilised. ma arvan, et me peaksime intensiivselt mõistma hukka inimõiguste rikkumised Birmas, kutsuma üles Birma valitsust dialoogile ning äh, kutsuma neid üles äh, lapssõdurite palkamist lõpetama. me tahaksime kutsuda ka üles Hiina, India, Venemaa valitsusi äh, oma mõju kasutama Birmas ja lugupeetud volinik, ma tahaksin paluda, et teie oleksite nii komisjoni kui nõukogu ees meie eestkõneleja ja räägiksite selle nimel, et me saaksime võtta vastu sanktsioone, piiranguid äh, firma valitsuse suhtes, äh, sellepärast et olukord on, äh, olukord on võimatu sõnadega kirjeldada. meil ei ole demokraatia kohta mingisuguseid tõendeid, me oleme ainult kuulnud sõnu ja, ja praeguste meetmete tõhusus ei ole olnud piisav, me tahaksime kaitsta kodanikke firmas. järgmisena härra Tänok härra president, ma ei suuda lugeda, kui palju kordi me selles kojas oleme aastate jooksul rääkinud äh, inimõiguste olukorra üle Birmas, mis läheb kogu aeg üha hullemaks. aga kui me kunagi tahaksime oma retoorikat äh, pehmemaks muuta militaarse hunta suhtes, äh, siis me peame ainult vaatama oma parlamendis ringi ja vaatama, miks me peame seda tegema, miks me peame endiselt kindralitel survet avaldama. ma loomulikult viit-, viitan Aung San Suu Kyi'le, kes on Nobeli preemia laureaat, opositsiooniliider, kes parlamendi parlamendis nii Strasbourgis kui äh, Brüsselis on kõnelenud, talle ei ole antud võimalust äh, rääkida, teda, talle ei ole antud võimalust äh, esineda, me võiksime teda kaitsta siit ja kinnitada neile, et me toetame neid ja me tahame, et Birmas oleks demokraatlik režiim. me tahaksime ka äh, vähemust, Rohingja vähemust toetada, kes jällegi kannatavad tagakiusamise all sõjaväe poolt ja paljud on sunnitud põgenema naaberriiki Bangladeshi. kindralid ei kuula meie sõnu, ei kuula meie pöördumisi, aga seetõttu ei muutu meie sõnad vähem väärtuslikuks, sellepärast et demokraatidena peame me alati sellise metsikuse hukka mõistma, ükskõik kus maailmas see kaaset ei leiaks, aitäh! suur tänu ja järgmisena härra kolleeg Romeva Irueda, kaks minutit. suur tänu! paar kuud tagasi oli mul võimalus äh, külastada äh, Birma piiri ja äh, Birma-Tai piiri ja seal oli tuhandeid pagulasi, kes tahaksid, tahtsid koju tagasi pöörduda. mõned neist muudkui ootasid ja ootasid ja ootasid. me kohtusime ka mõningate opositsiooni esindajatega, muuhulgas demokraatia, Rahvusliku Demokraatia Liiga esindajatega. selle liider on Aung San Suu Kyi ja me vaatasime väga tähelepanelikult, mis toimub ja, ja ei tahtnud teha midagi, mis oleks kahjustanud nende olukordi, iseäranis nende olukordi, kes kaitsevad sõnavabadust, kogunemisvabadust, mis praegusel hetkel on põhiseadusliku reformi tingimustes ohus. teataval määral on muutusi aset leidnud Birmas mõned sajad vangid vabastati, aga väga vähed nendest vangidest, kes vabastati, olid poliitvangid. põhiprobleemiks on see, et äh, endiselt on üle kahe tuhande ühesaja äh, poliitvangi Birmas ja need vangid jäävad vangistusse sellises, äh, sellistes tingimustes on väga praktiliselt võimatu öelda, et valimised on õiglased ja demokraatlikud, seetõttu me peaksime ennekõike kandma hoolt selle eest, et valimised toimuksid õigetes, õigetes tingimustes, ja äh, kõik äh, sammud, mis aitavad meid selleni viia, on teretulnud, aga selleks äh, tuleb õiged isikud äh, vabastada tingimusteta, äh, võimaldada pagulastele tagasipöördumine riiki ja siinkohal ma pöörduksin komisjoni poole, on väga murettekitav, et äh, eelarvelisi vahendeid äh, sellele piirkonnale ja nendele pagulastele on kärbitud, me räägime siin sadadest tuhandetest inimestest, kes vajavad meie abi ja seda silmas pidades ma arvan, et me ei tohi eelarvelisi vahendeid kindlasti vähendada, aitäh. suur tänu ja nüüd siis on meil eh, teised kõnelejad eh, fraktsioonide nimel kõigepealt härra Mann. suur tänu, härra president. Eh, inimõiguste olukord Birmas on halvenenud tohutult, tegemist on poliitilise survega lapsi sunnitakse sõduriteks, toimuvad vägistamised, poliitiline surve Eh, need vabad valimised, millest räägitakse, on täiesti eh, nonsenss, eh, sellepärast et kui otsustatakse neid valimisi boikoteerida, siis tõepoolest on see õige. üle saja tuhande inimese elab pagulastelaagrites, inimesed on Bangladeshis, ma tõepoolest tervitan Bangladeshi valmisolekut Eh, lubada eh, Kagu-Aasia komitee liikmeid eh, oma riiki selleks, et nad saaksid uurida olukorda, kirjutada selle kohta raporti. paljud inimesed on tagakiusamise all, paljudel on vaja rahvusvahelist kaitset ja Euroopa Liit teeb õigesti, kui ta kaitseb inimõigusi ja ütleb ei Birma valitsusele. suur tänu, härra Mann ja nüüd üheks minutiks härra Paletskis suur eh, tänu. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, nii nagu siin ennegi öeldud, tahaksin ka mina äh, öelda üht-teist, eh, kuigi praegusel hetkel on eh, meie koda üsna tühi. ma arvan, et inimõiguste küsimusi olen ma tõstatanud varemgi ja ma loodan, et pärast meie tänast arutelu eh, saab Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi hääl paremini kuuldavaks. ja mikspärast siis? me räägime siin äärmiselt tõsistest inimõiguste rikkumistest ja praegu on meil olemas Lissaboni leping, meil on olemas uued mõned äh, ametiisikud, näiteks meil on proua Ashton, kes on siis välispoliitika kõrge esindaja. mis puudutab nüüd Euroopa Liitu, eh, siis praegusel hetkel on meil eh, suur võimalus aita äh, parandada olukorda Birmas ja ka teistes kohtades, kus rikutakse inimõigusi. ma olen täiesti kindel, et kui eh, me räägime Birmast, siis positiivselt on võimalik saavutada ainult koostöös suure riigiga nagu Indiaga. minuti järgmisena härra Poreba üheks minutiks. härra president, rahvusvahelise kogukonna üleskutsed e, austada inimõigusi Birmas e, on langenud e, kurtidele kõrvadele. tuhanded inimesed on poliitilistel põhjustel vangi pandud, inimesi tapetakse. ja Birma opositsiooniliider Aung San Suu Kyi on endiselt koduvangis ja eh, talle mõõdi, mõõdelt, mõisteti lisaks kolmeaastane vanglakaristus ja režiim eh, kavatseb eh, korraldada valimised, kõik opositsiooniliidrid on aga tagakiusamise ohvrid. inimesed, kes on kristliku usku, saadetakse maalt välja ja nad peavad eh, leidma endale varjupaiga Tais. Eh, aga praegu eh, tahab Tai saata välja neli tuhat inimest, kes on tulnud Birmast ja ma arvan, et just selles valguses peame meie nõudma, et austataks vähemuste õigusi. Die weiteren eingetragenen Redner suur aitäh, nüüd enda nimel kõnelejad, esiteks proua Korhola, üks minut. aitäh, härra president Birma on üks äh, õrnemas olukorras olevaid riike maailmas, mis puudutab inimõigusi ja olukord ei tundu üldsegi paranevat. oleme siin rõhutanud ainult äh, teatud punkte siin meie resolutsioonis ja minu arvates on selle resolutsiooni kõige olulisemaks eesmärgiks saata välja sõnum, et äh, olukord Birmas tekitab meile muret me oleme mures ka sellepärast, et äh, Tai on äh, tagasi lükanud äh, palve saata ta põgenikud tagasi Birmasse. hetkel on põgenikel oht sattuda sunnitööle. Neid sunnitakse liituma armeega ja nii edasi. eelmisel nädalavahetusel otsustas Tai loobuda tagasipöördumiskavadest. oleks äärmiselt oluline pakkuda Taile siin abi. aitäh. suur aitäh. härra Tarabella, üks minut, palun. tänan. Irma on taas kord äh, meie tähelepanu all inimõiguste pärast ning veel kord me ähm, avaldame oma muret olukorra pärast selles riigis, mis sugugi mitte ei parane e, ja e, kus oleks vägagi vaja demokraatlikku süsteemi. E, Birmas rikutakse pidevalt inimeste õigusi. Aung San Suu Kyi on endiselt koduarestis, pidevalt sunnitakse lapsi sõduriteks ja selliseid näiteid on veelgi ja veel, ma ei jõua neid kõiki siin ette lugeda. loodetavasti on, me soovime, et järgmised valimised toimuks vaba, vabalt ja et kõigil ka opositsionääridel oleks õigus kandideerida, soovime, et vaatlejad saaks kontrollida, et tegu oleks va-, va-, vabade valimistega ja e, ei tohi lubada, et sõjaline hunta ennast legitimeerib valimiskastide läbi. suur aitäh, järgmine kõneleja üheks minutiks, proua Makovei. sõjaväeline hunta on juhtinud riiki e, inimõigusi rikkudes ja inimesi alla surudes e, kodanike valitud esindajana nõuan mina vabu ja ausaid parlamendivalimisi aastal kaks tuhat kümme et äh, Birmas saaks võimule seaduslik valitsus. hetkenõue, et vähemalt kakskümmend viis protsenti parlamendist oleks äh, sõjaväeliikmed, mille valib sinna äh, kaitseväe juht, on väljaspool igasugust mõistlikku legitiimse valitsuse definitsiooni. teiseks, sõjaväelise hunta valitsus peaks alla kirjutas alla korruptsioonivastasele konventsioonile aastal kaks tuhat viis, aga ei ratifitseerinud seda. ratifitseerimist saab pidada ka ainult esimeseks sammuks. rakendamine on võtmeks korruptsioonivastases võitluses. korruptsioon toob endaga kaasa vaesuse ja karistamatuse. suur aitäh! järgmine kõneleja, proua Keringerte Odenberg, üks minut palun. tänan, härra president. kui Birma kavatseb korraldada esimest korda kahekümne aasta jooksul parlamendivalimised, võib see olla samm edasi demokraatia suunas. sellised valimised võiks olla väga head, kui nad on ausad. peab olema võimalus eh, teada üles anda kandidatuur ja valida samuti peaks saama kandideerida Aung San Suu Kyi ja see puudutab ka teisi opositsionääre, kes on vangis. teiseks eh, peavad eh, saama osaleda neil valimistel ka need miljonid irmalased, kes on põgenenud eh, Bangladeshi piinamiste eest. ja nad peavad tagasi saama kodudesse pöörduda. samuti sõjaväele ei tohi garanteerida kahtekümmend viit protsenti parlamendikohtadest see on põhiõiguste rikkumine. peale selle peab Birma respekteerima valimissaladuse respekteerimist, lubama sisse valimisvaatlejaid ja kui me soovime, et valimised oleks vabad, siis me peame Birmat selles aitama. suur tänu teile ja ja nüüd on võimalik vaba mikrofoni sõnuma võtta ja sõna saab härra Švabor. aasta kaks tuhat kümme jooksul on lubanud sõjaväeline hunta pidada vabad valimised. on oluline rahvusvahelise kogukonna jaoks ja Euroopa Liidu jaoks jätkuvalt avaldada survet huntale, et kindlustada, et demokraatlik võimu üleminek tegelikult ka aset leiab. me peame kindlustama, et erinevad etnilised vähemused, kes Birmas elavad, saavad osaleda õiglaselt nendel valimistel see lõpetaks ära äh, need etnilised konfliktid, mis tihtipeale seal aset leiavad, seal on Hiina vähemused, äh, Hiina ilmselt on ka heas positsioonis, et siin aidata, aga äh, hiinlased peavad samuti tunnistama uiguure ja tiibetlasi omaenda vähemusi. Euroopa Liit saab olla usaldust tekitav ja tõhus ainult siis, kui ka omaenda liikmesriikides neid reegleid rakendatakse ja austatakse etnilisi vähemusi. sest et Euroopa Liidu territooriumil on meil endiselt keeleseadused, ma ei räägi ainult Slovakkiast, aga Euroopa Liidu territooriumil on ka inimesed, kes eitavad seda, mis toimus Teise maailmasõja ajal, pannakse rahvastele kollektiivsed süüd, ei, oma emakeelt ei saa teatud Euroopa Liidu osades rääkida kui selline asi jätkub, siis Euroopa Liit ei ole usaldust tekitav sellistes püüdlustes, nagu me oleme siin üritamas saavutada. härra Mertsa, üks minut, palun. aitäh, härra president, proua volinik, Birma sõjaväeline hunta on teinud inimõiguste situatsiooni aina hullemaks, religiooni, religioossete etniliste vähemuste olukord aina halveneb, poliitilisi oponente vangistatakse ja nii edasi. kõik, kes on režiimi vastu, leiavad ennast järsku vanglast. Äh, kehtima peaks hakkama uus konstitutsioon, peaksid tulema valimised, aga see tegelikult olukorda ei paranda. rahvapartei äh, lõppresolutsioon teeb selgeks, äh, et Euroopal on ka tegelikult võimalus midagi ära teha Äh, avaldada survet näiteks Venemaale, Indiale, Hiinale, et need äh, riigid omakorda saaksid äh, avaldada poliitilist survet Burma valitsusele, et need parandaksid inimõiguste olukorda. ka naaberriike peaks Euroopa Liit paluma teha ära midagi Birma olukorra parandamiseks. aitäh ja viimaseks härra Teitor. tänan, härra president mõnda aega tagasi ütles keegi, et Birma on juba mitme, eh, mitme eh, resolutsiooni sihtmärgiks olnud, kuid me peame sellest edasi rääkima, sest rõhumine kestab seal edasi. seal riigis eh, rikutakse pidevalt inimõigusi Eh, ning inimõiguste rikkumine on osa igapäevast selles riigis. koduarestid eh, ja, eh, ja inimeste suvaline arreteerimine on igapäevased. teame, et, et kiusatakse taga ka Buda munki. peame arvesse võtma, mis lähikuudel toimuma hakkab. kõik poliitilised parteid peavad saama valimistel osaleda, vastasel korral jääbki võimule sõjaline hunta. suur tänu ja lõpetuseks saab sõna proua Reding. president. president, nii nagu parlamendiliikmed on siin väga selgelt rõhutanud, Birmas eh, on tegemist eh, väga tõsiste inimõiguste rikkumistega, need kestavad edasi valitsus, Birma eh, valitsus ei ole reageerinud rahvusvahelistele üleskutsetele lõpetada niisugused eh, üleastumised, kaasa arvatud vabastama poliitilisi valge, vange, sealhulgas ka äh, Sanšukid olukord tegelikult halveneb, halveneb majandussotsiaalne olukord ja kaheksakümmend protsenti eh, elanikkonnast elab maapiirkondades ja on väga tõsiseid probleeme eh, toiduainete varustamisega ja põllumajandusega Euroopa Liit on korduvalt välja tulnud deklaratsioonidega, eh, mõistes hukka eh, Birma valitsuse tegevust, on kehtestatud sanktsioone. nüüd me oleme ka Birma naabreid survestanud, me oleme palunud Indial ja Hiinal eh, kasutada diplomaatilist survet ja lisaks on Äh, Euroopa Liit toetanud väga tugevalt ka äh, ÜRO mm, meetmeid. Äh, see on kahtlemata teinud hunta elu keerulisemaks, aga siiski ei ole nad teinud erilisi järeleandmisi ja olukorda parandanud. nüüd lubavad hunta liikmed, et nad korraldavad valimised ja me võime ainult hukka mõista niisugusi valimisi ja me tegelikult saame neid heaks kiita siis, kui on normaalne valimisseadus, kui me näeme, et tulemused on saavutatud õiglaselt. praegusel hetkel püüame me veenda valitsust kasutama ära eh, valimiste mm, poolt pakutud võimalust, et nad eh, muudaksid olukorda Birmas ma räägin sellest sellepärast ja ütlen selgesõnaliselt, et Euroopa Liit ei taha Birmat eh, kuidagi isoleerida, sest me oleme kõige suuremad doonorid eh, sellele maale suur osa meie abist läheb just nimelt eh, just nimelt eh, eh, maariigi piirkondadele, suur osa sellest omakorda läheb eh, tsüklonitest räsitud piirkonda. ja me teame ka, et ÜRO eriraportööri mm, raport räägib väga selgelt keelt ning me toetame ÜRO eriesindaja tegevust, aga me teame ka seda, et otsene tegevus eh, inimõiguste vallas ei ole Birmas praktiliselt võimalik eh, ja me peame kasutama eh, kaudseid meetmeid, sest võimalik ei ole ka valimisvaatlus selleks, et meie väärtusi edendada, eh, et tutvustada meie väärtusi inimõiguste ja demokraatia osas, peame me saatma väga selge sõnumi ja parlament ühel meelel saadabki sellise selge sõnumi ja ma loodan, et seda ka võetakse kuulda ma olen kindel, et me ei tohi ka kellegi teise kanda eh, jätta oma kohustusi, me peame ikkagi ise valitsusele äh, Eh, tuletama meelde, mida nad peavad eh, tegema ja me peame tegelema ka iseenda mm, inimõiguste eh, küsimustega. suur tänu, proua volinik. meil on praegu äh, arutelu lõpuks kuus resolutsiooni ettepanekut ja nüüd me hakkame hääletama ja nüüd siis hääletamegi. kõigepealt kuus resolutsiooni, mis puudutavad Venezuelat. muudatusettepanekuid ei ole. nii et, et tegemist on ühisresolutsiooniga.